me ei saa sellest äh, saalist siin kohe kuidagi lahti. I am very glad that some of you are still present here. mul on väga hea meel, et mõned teist on siiski siia veel kohale jäänud ja alustame oma äh, teist pärastlõunast äh, koosolekut meie selle komisjoni koosoleku jooksul ja kõige esimene punkt meie päevakorras äh, või siis kolmeteistkümnes punkt äh, on äh, rohelise majanduskasvu võimalused VKE-dele. meil oli suurepärane võimalus VKE-de rolli Euroopa Liidus arutada. rääkisime ka energiast, taastuvenergiaallikatest nii et, et on tõesti suurepärane, et meil selline võimalus on ja nüüd saame siis kõneleda veel ka rohelistest maja, rohelisest majanduskasvust ja äh, VKE-st ja raportööriks on Philipp de Backer. ja tahaksin veel kord lisada, et äh, see raport on vastuseks komisjoni teadisele rohelise äh, kasvu plaan VKE-dele. me teame, et see rohelise kasvu tegevuskava paneb paika raamistiku, kuidas VKE-d saaksid siis keskkonnaprobleemides teha majanduslikud võimalikud, see seotud on siis ka ökoinnovatsiooni tegevuskavaga samuti eh, saame eh, teada sellest teadisest, kui palju see kõik aitab kaasa Euroopa taasindustrialiseerimisele, see on meil üks praegu kõige olulisemaid juhtlauseid. nii et, et äh, nagu te teate, on VKE-d majanduskasvu mootoriks Euroopa Liidus, konkurentsivõime allikaks ja samuti jätkusuutliku majanduse allikaks kõik on väga olulised küsimused ja kõiki neid olulisi küsimusi saame arutada selle raporti raames ning samuti peaksime mõtlema siis kuidas saaks VKE-d innovatsioonist kasu saada. niisiis paluksin nüüd äh, kolleeg De Bakkeril jut-, tutvustada oma äh, raporti eelnõud ja teil on sõna paariks minutiks. palun, kolleeg. aitäh, aitäh, esimees. aitäh võimaluse eest natukene äh, tutvustada neid seisukohti, mida sellesse raportisse tahtsin panna ja samuti on mul võimalus kuulata oma kolleege ja teada saada, mida nemad sellest raportist arvavad loomulikult äh, rohelise majanduskasvu taga on see, et me peame ära kasutama neid äh, ettevõtlusvõimalusi, mis meil on ja mis tekivad, kui me läheme üle jätkusuutlikumale majandusele. meie, kui me tahame, et meie ettevõtted suudaksid äh, katta üha kasvama rahvastiku vajadusi ja kui me tahame, et meil oleks ka toorainet, siis me peame muutma oma ärimudeleid, me peame muutma seda, kuidas meie ettevõtted toimivad me praegu tarbime väga palju ja kui me edasi seda teeme, siis meil on vaja järgmise kahekümne aasta jooksul vaja nelikümmend protsenti rohkem vett, energiat ja nõnda edasi ja kõik teavad, et see ei ole jätkusuutlikud ja aastaks kaks tuhat viiskümmend läheks meil vaja juba kolm korda rohkem loodusressursse ja pikemas perspektiivis see jätkusuutlik ei ole. ja seetõttu ma arvan, et kolleegid saavad mind toetada, et me peame eh, kasutama jätkusuutlikumad, ressursitõhusamad, eh, vähese CO2 heitmega eh, majandust Need poliitikad, mille abil äh, seda kõike saavutada, peavad looma ka õiged tingimused investeeringuteks, selleks et ettevõtted saavad täiel määral ära kasutada neid võimalusi, mida selline üleminek kaasa toob. mina olen äh, ratsionaalne optimism, ma olen oma äh, haridustaustalt teadlane ja liberaal oma veendumustelt ja kui vaadata nendest võimalus, rääkida võimalustest, mis meie ees on, siis äh, praegusel hetkel keskkonnasõbralike teenuste äh, turg on kuskil äh, tuhat miljardit eurot aastat ja see turg peaks kasvama kaks-kolm korda aastaks kaks tuhat kakskümmend, nii et, et me räägime siin väga suurtest summadest, kolm-neli korda suurem kui Junckeri investeerimiskava niisiis, äh, tegemist on äh, sektoriga, äh, roheline majandus on viimasel ajal juba, aastatel juba kolm protsenti kasvanud ja me tahame seda kasvu veelgi edendada ja Euroopa on selles valdkonnas maailmas liidri rollis, nii et, et me peame seda rolli veelgi täiustama. Need ettevõtted, mis investeerivad rohelisse majanduskasvu, mis selles valdkonnas akti-, aktiivselt tegutsevad, kätkevad endas tohutut tulevikupotentsiaali ja need võivad luua ka siis meie tööstusliku aluse järgnevateks aastakümneteks Äh, tulevik sõltub teadlastest äh, ja inves-, ettevõtjatest, investoritest äh, ühiselt ja meie poliitikutena peame looma õige raamistiku, et see kõik saaks toimuda ja see peaks olema siis ka selle raporti aluseks roheline majanduskasv on termin, mida majanduskirjanduses ka üha rohkem kasutatakse Äh, üldist kokkulepet veel definitsiooni osas ei ole, aga tegemist on tõesti siis äh, kasvuga, mis võima-, loob uusi võimalusi, võimaldab loodusressursse tõhusalt kasutada, saastet vähendada maa, maas, vees, õhus ning äh, selle mõiste kõige olulisemaks aspektiks on see, et see üritab ühelt poolt saavutada majanduskasvu ja samas loob jätkusuutliku keskkonnamajanduse arenguks. ma arvan, et see on võimalik ja ma arvan, et need kaks eesmärki saab üksteisega ühendada ning äh, praegu meil toimub tootmisahelas veel väga, on veel väga palju suuri kadusid, näiteks äh, sisendite äh, osas, mida tootmisfaasis kasutatakse või see, et me ei kasuta ära jäätmeid, mis meil tekivad. ja me saame kasutada siis sellist põhimõtet, et näiteks, mis ühes tööstusharus läheb kaduma, seda me saaksime kasutada sisendina teises ja nõnda edasi ja probleem ei ole tegelikult, äh, mida jäätmetega teha, vaid selles, kuidas neid sisendeid võimalikult vähe kasutada, siin on jällegi jutt ressursitõhususest äh, kui me muudame oma tööstusprotsessid säästlikuma, säästlikumaks, kasutame äh, uusi tehnoloogiaid, vähem energiat, siis äh, saame vähendada ka sõlt-, meie majanduse sõltumust vähe, välisteguritest, äh, veest, energiast, toorainetest ja paljudest teistest asjadest niisiis, kui me muudame oma majanduse ressursi tõhusamaks, eh, siis need ettevõtted, mis seda teevad, nende tootmiskulud on madalamad ja samas eh, suudavad nad siiski oma tegevust laiendada ja e, mitmed riigid on seda e, strateegiat e, jälg-, järginud ja nad võiksid meile olla eeskujuks. on mitmeid viise, kuidas ettevõtted saavad majandust keskkonnasõbralikumaks muuta. ma ei hakka siin neid kõiki mainima, taastuvenergia ja nõnda edasi, aga lõpetuseks keskenduksin raporti teisele osale, raport, pealkirja teisele osale VKE-dele meil oli eile kuulamine ja me nägime väga selgelt, milline võib olla VKE-de roll. me kuulsime selle kuul-, kuulamise käigus, millised on need peamised probleemid, millega VKE-d kokku puutuvad ja mainiksin siin vaid mõningaid asju, mida tahaksin ka oma raportis kajastada Äh, lõppkokkuvõttes on äh, kõik oluline, kõige olulisem et, hea ettevõtluskeskkonna loomine, sest ilma VKE-de ja idufirmadeta me ei saa täielikult ära kasutada neid keskkonnasõbraliku majanduse võimalusi. nii et, et me peame edendama haridust, äh, haldusmenetlusi, mis on suunatud idufirmade loomisele, vähendama bürokraatiat, mis juba eksisteerib ja mis tihtipeale on just eriti raske väikestele ettevõtetele Äh, samuti peame kapitali juurdepääsu küsimustega tegelema, eile äh, räägiti sellest väga palju, koos bürokraatiaga on see üks tõsisemaid probleeme, mis VKE-de teel seisab ja äh, riskikapitalile tuleks pöörata ka tähelepanu, tuleb aidata välja töötada äriplaane selles sektoris ja tuleb anda ka siis, tuleb tuua ka uut kapitali sellesse sektorisse. paljud, me peame edendama ettevõtlust me peame paremini korraldama avalikke hankeid, siseturu lõplikult välja kujundama ja, ja veel paljudest teistest asjadest on siin raportis juttu, aga oluline on siin, et me ei räägiks ainult asjadega, asjadest siin omavahel, vaid läheksime ka ettevõtetesse, räägiksime nendega, uuriksime, kuidas saaks investeeringuid sellesse uude majandusvalda edendada, selleks, et need rohelise majanduskasvu võimalused tõesti on täiel määral arvesse võetud ja nüüd olen valmis ära kuulama seda, mis kolleegidel on öelda, selleks, et meil oleks kõikehõlmav ja väga tugev raport, mis saadaks tugeva signaali ka komisjonile et meie komisjon tõesti soovib väga tõsiselt, et VKE-de rohelised võimalused kasutatakse ära. suur aitäh, raportöör ja nüüd alustame variraportööridest ja Rahvapartei nimel Paul Rüübich. ja recht herzlichen Dank. Äh. jah, suur tänu, härra esimees Jerzy Buzek. suur tänu ka raportöörile, härra De Bakkerile. ma arvan, et on väga hea et me selle majanduskasvu küsimuse ja rohelise majanduskasvu tähelepanu keskmesse paneme. nagu ka valgusfoori puhul tõesti kõige parem on roheline tuli ja on väga tähtis, et me oleks just ka tehnoloogia valdkonnas esiotsas. just sellepärast äh, roheline majanduskasv aitab luua ka uusi töökohti just noortele inimestele. me ei räägi siin mitte ainult võimalustest Euroopa sees, vaid ka väljaspool Euroopat ma arvan, et äh, ka arengupoliitika annab meile siin väga palju erinevaid võimalusi, nimelt suurel Aafrika mandril, kus on väga palju vaja veel taristust, taristut üles ehitada. räägime siin kas veest või kanalisatsioonitaristust, äh, samamoodi ka äh, rahvatervisest äh, ning ka rahvusvahelises kaubanduskomisjonis on räägitud sellest samast äh, küsimusest ka sellest, et on konfliktid ressursside pärast. me ei vastuta mitte ainult Euroopa eest, vaid ka üleilmse arengu eest. ja just sellepärast on see raport nii tähtis, sest me räägime sellest, kuidas luua atraktiivset investeerimiskeskkonda, taasindustrialiseerida Euroopat, seda mainitakse tihti ja ka meie kolleeg, kunagine volinik Tajani on seda öelnud, et äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend tuleb SKT-st väga palju investeerida just äh, Äh, taasindustrialiseerimisse, mis puudutab kliimaküsimusi, seal oleme me väga palju juba edusamme teinud, mis puudutab aga, aga taasindustrialiseerimist, siis me näeme, et seal me oleme pigem vähikäiku. Äh, viisteist koma viis protsenti oli keskmine määr Euroopas ja see on nüüd ühe koma kaheksa protsenti vähenenud ja äh, kõige suurema tööpuudusega riigid on just need riigid, kus pole korralikku tööstus poliitikat, näiteks äh, Kreeka üheteistprotsendise määraga ja Prantsusmaa kaheteist, kolmeteist protsendiga. kui vaadata lisandväärtuse loomise kett-, ahelat, siis peaks olema tähtis ka see, et me toodaksime Euroopas energiat. umbes viiesaja miljardi euro eest ostame me praegu aastas energiat ja sellepärast küsin mina, miks ei ole võimalik odavat energiat toota ise Euroopas. ma leian, et see oleks äh, roheline kasv. meil on kakssada miljardit eurot ette nähtud tooraine ostmiseks, nii et tõesti umbes seitsesada miljardit on äh, ja see on rohkem kui Junckeri programm, suisa kaks korda rohkem raha, nii et meil on umbes, oleks seitsesada miljardit eurot, mida oleks võimalik päris kergelt teenida. nii et tegemist on nagu küpse viljaga puu otsas, mis tuleb lihtsalt ära korjata. tundub, et me oleme liiga mugavad. me ei peaks mitte ainult äh, looduskaitsealasid looma, jah, Natura kaks tuhat on tõesti suurepärane näide selle kohta, kuidas me keskkonnakaitses oleme Euroopas edasi läinud ja nüüd peame me sedasama tegema ka tööstusega, meil on vaja ka tööstuskaitse ja taristu äh, kaitsealasid, kus, ehk siis piirkondi, kus peab olema võimalik ka edasi töötada. nii et meil tuleb strateegiliselt edasi kavada, meil on vaja korralikke detailplaneeringuid, äh, selleks, et uusi töökohti luua. ja sellepärast, härra esimees, ma saan aru, et te vaatate juba kurjalt minu mikrofoni peale, aga ma näen, et härra Dajanit ei ole kohal ja selleks, et meil siin ei tekiks pause, mõtlesin, et räägin aja täis. kõik variraportöörid on kohal, nii et meil ei ole mitte mingit probleemi, ütleb härra Puusek ja mina olen ka valmis, ütleb härra Rüübich. aitäh, Paul! härra Kohvold sotsiaaldemokraatide nimel aitäh, härra esimees. suur tänu raportöörile. kohe kindlasti on see suurepärane võimalus äh, rääkida sellest, kuidas saavutada ühist eesmärki madala süsinikusisaldusega tõhusat äh, keskkonnasõbralikku majandust, luua ka uusi töökohti ja uusi võimalusi VKE-de jaoks ja panustada majanduse taasindustrialiseerimisse Euroopas, nagu ka härra esimees ütles. siin on tõesti väga palju, mida me saame ära teha ja meil on siin selline keskkonnasõbralikkusele üleminek Euroopas ja see on tõesti üks suurepärane võimalus. olen raportööriga nõus väga paljudes mõtetes, mida esitleti, aga tahtsin mõned küsimused lisada. kui vaadata komisjoni teatist, siis on keskendutud VKE-dele ja see on väga tähtis aga me peaksime vaatama ka mikroettevõtteid ja idufirmasid, need tuleks ka eraldi välja tuua. meil on vaja tõesti panustada ettevõtlusvaimule Euroopas. siin on väga palju võimalusi, näiteks kui keegi loob idufirma, siis ta tuleb turule ja hiljem see ettevõte kasvab ja see idufirma omanik saab hiljem veel töökohti juurde luua. teiseks, tööstuslik sümbioos aktiivsem ja laiapõhjalisem koostöö erinevate sektori ettevõtete vahel. Ehm, sellised ettevõtted võiksid õppida üksteiselt näiteks, eh, kuidas jäätmeid käidelda ja nii edasi ja ka minu koduriigis Taanis on meil suurepäraseid näiteid selle kohta, kuidas seda kõike teha ja kolmandaks ka teadmiste lõhe ületamine, ka selle küsimusega tuleb tegeleda. paljudel väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on vaja teadmisi allikate kohta, ressursside kohta, kuidas jäätmeid käidelda, seda kõike on ka vaja raportis välja tuua. tuleb öelda ka, mida konkreetselt on võimalik ära teha, võib-olla peaksime vaatama ka seda, kuidas ressursse ka kohalikul tasandil paremini jagada neljandaks, Horisont kaks tuhat kakskümmend Euroopa Investeerimispanga ja tõukefondide vahendid rahastamiseks. see on ka väga tähtis ja viiendaks, ehitussektor, ka seal on väga palju võimalusi äh, äh, kuidas näiteks hooneid paremini soojustada ja nii edasi. vaatan esimehe poole ja näen, et et äh, aeg on kohe otsas ja ma ei ole veel kõiki mõtteid välja saanud öelda, aga sellepärast on väga palju ära teha. tahtsin öelda, et ka suurte ettevõtete jaoks ja ka ressursse tõhusalt kasutavate ettevõtete jaoks. näiteks Taanis tõhusad ettevõtted on need ettevõtted, mis on väärtuste loomise ahelas kõrgel ja mis ekspordivad ka väga palju nii et meil on tõesti väga palju võimalik seda tootmisahelat parandada ja esimees mainis seda ka oma sissejuhatavas sõnavõtus, nii et sotsiaaldemokraatide nimel soovin teha raportööriga tihedat koostööd. Eh, aitäh, härra Kohvolt, eh, härra Soolo, järgmise variraportöörina. Eccomi, grazie Eh, aitäh, tahaksin lähtuda kõigepealt nendest eh, andmetest, mis on mõeldud VKE-de rohelise tegevuskava jaoks. me näeme siin et, et üheksakümmend kolm protsenti VKE-dest Euroopa Liidus eh, edendavad juba neid algatusi, mille eesmärgiks on ressursse tõhusamalt ära kasutada, vähemalt nad üritavad seda teha sest. sest nelikümmend kaks protsenti omab juba täiesti reaalseid tulemusi nende algatuse kaudu ja mida see siis tähendab? see tähendab seda, et probleem on väga selge. Need instrumendid, mida me tahame kasutada, on juba olemas, aga need algatused, mis on ette võetud, ei ole olnud tõhusad. see tähendab seda, et meie tegevus peaks olema keskendunud pigem sellele, kuidas muuta kõik palju tegusamaks nende algatuste kaudu ning mul on mõningad ettepanekud, kuidas oleks võimalik otseselt fondidele paremini ligipääsu saada. kohalike omavalitsused peavad äh, siis kaudselt neid fonde haldama selleks, et äh, kõike juhtida ja selleks, et ettevõtjatel oleks võimalik fondidele ligi pääseda. ning minu arvates on palju olulisem see, kui me võtame kasutusele tulemuste seiresüsteemi, mis oleks pidev, regulaarne. miks? seetõttu, et meil on niimoodi võimalik olla paremini toimekad ja saame ka mõõta tulemusi. vastasel juhul on meil risk, et meil on küll head kavatsused, aga me ei jõua mitte kunagi tulemusteni ja me ei jõua kusagile välja, nii et äh, paremini tuleks keskenduda seiremeetmetele, nii et need programmid jõuksid, jõuaksid lühikese aja jooksul tulemusi ka toota, aitäh! aitäh! kolleeg Kelly, palun. mikrofon kõnelejale, palun. aitäh, härra esimees, suur tänu raportöörile, härra Ted Bakkerile, kes on ka optimist, teadlane ja ka poliitik, suur tänu talle tehtud töö eest. kõigepealt äh, pealkiri, mul on kaks asja, mida tahtsin öelda. kui me räägime VKE-dest, siis me räägime tõesti üle üheksakümnest protsendist ettevõtetest, nii et see kehtib peaaegu kõigi jaoks. teiseks ma arvan, et me peaksime kaasama siin ka kasumit toov äh, roheline kasv, sest väga paljud inimesed arvavad, et roheline majanduskasv ei ole kasumit toov. nagu ka Paul Rüübich ütles, et me peame olema konkurentsivõimelisemad, me peame oma tööstusbaasi suurendama, aga me saame seda teha, olles samal ajal keskkonnasõbralikud. ja nagu öeldud, me peame nii parlamendi kui ka komisjoni, uue komisjoni tööd koordineerima. on täiesti selge, et kõik ettevõtted saavad võita sellest, kui me siin äh, jäätmeid käitleme paremini, kui me töötleme neid ja kui me muutume ka energia kasutamises tõhusamaks. mitte keegi ei saa seda eidata ja siis me saame hakata täitma neid tulevasi eesmärke. see on tõesti väga tähtis küsimus. ma arvan, et avalikkus huvitub sellest ka rohkem kui varem. me peame olema sellest teadlikud ja me peame ütlema, et kasumi tootmine, roheline kasv, VKE-d ja tööstusbaasi loomine Euroopa Liidus ning ka konkurentsivõime on tähtsad. aitäh! järgmine variraportöör, härra Pütikofer, palun. I have to apologize, chair, for being late. vabandust, et jäin hiljaks eh, ja pean kohe ära minema selleks, et välisteenistuse esindajatega kohtuda, aga ma luban raportöörile, et ma toetan teda ja ma arvan, et ta usaldab mind selles osas mikrofon kõnelejale, palun. which were not expected to me ei oodanud, need, kes arvasid, et me siin täna midagi ei tee, need võivad äh, lahkuda, aga võib-olla oleks tähtis, et me annaksime ka järgmise raporti osas sõna neile veel, nii et ma väga vabandan et ma siin üritan seda arutelu lühendada. ja komisjoni nimel Kirsti Ekrout Mantsile, palun. Very... aitäh, härra esimees, suur tänu ITRE komisjonile suur tänu, et te toetate VKE-d rohelise kasvu kava olen nõus kõigega, mida öeldi ja mul on väga hea meel kõikide mõtete üle, mis teil võivad olla, edastage need meile, uuele komisjoni kolleegiumile selleks, et äh, rohelise kasvu kava rakendada. me teame, et Euroopa on majanduslangusest välja tulemas, äh, tegemist on raske tööga meie jaoks ja meil on vaja majanduskasvu igal pool. ma arvan, et rohelise majanduskasvuga on meil väga palju võimalusi meie informatsioon näitab, et kõige potentsiaalsemad kasvu äh, allikad on just äh, sektoriülene koostöö ja seal on ka kõige rohkem innovatsiooni ja kui me räägime energiatõhusast kasutamisest, siis meil tõesti on võimalik väga palju teha siin sektorite ülest koostööd, loomaks äh, roheliseid töökohti e. samuti ka see, mida mainis raportöör ja rap-, variraportöörid, et äh, keskkonnatoodete turg maailmas on väga suur ja Euroopa osa on sellel turul praegu umbes kolmandik ja kokku umbes kümme protsenti VKE-de ekspordist seal. nii et tõesti, siin on VKE-de jaoks väga suuri võimalusi. kui te vaatate VKE-st ettevõtete ja üldse ettevõtete energiatõhusat kasutamist, siis see tõesti on ettevõtete jaoks tähtis, neil on võimalik tootmiskulusid vähendada. see on küsimus, millega igaüks võib tegeleda selleks, et oma tootmisprotsesse parandada. ma arvan, et sellest olukorrast võidavad kõik ja VKE-d on need mis pööravad võib-olla kõige vähem tähelepanu sellele küsimusele, nii et tõesti toetus, mida me saame neile anda, on väga tähtis. ja tegevuskava kaudu oleme me kolmkümmend viis erinevat algatust paika pannud ja mõned äh, neist on suunatud just äh, teadlikkuse tõstmisele, nagu ka meie ressursside tippkeskus ja me loodame, et meil on võimalik niimoodi vähendada ettevõtete energiatarbimist ja parandada nende erinevaid ärivõimalusi. me ootame juba põnevusega parlamendi raportit ja oleme valmis alati teile informatsiooni andma ja arvamusi vahetama, aitäh! Like... aitäh! meie variraportöörid, kas te soovite veel midagi lisada? pärast seda, kui komisjon on sõna võtnud. Paul Rüübich, härra Kohvald. härra Rüübich. raportöör saab lõpus ka veel uuesti sõna, otse loomulikult kokkuvõtteks. kõige kokkuvõtteks siis kuna olen ka eelarvekomisjonis ja ka sealset aru väga pingsalt jälginud ja näen, kuidas nõukogu on seal spetsialiseerunud äh, kärbetele ja nüüd, et mitte ainult raam, kogu raamistikku nelja protsendi võrra ei vähendada, vaid ka ITRE komisjonilt võtab muudkui raha ära ja me peame kogu aeg võitlema selle eest, et kõik hädatarvilik saab ka äh, Äh, rahastatud ja sellepärast tuleb meil tõesti keskenduda ekspordile ja vaadata, mida me siin valdkonnas saame ära teha. sellepärast äh, palun komisjoni, äh, ITRE komisjoni, et toetage eelarvekomisjoni läbirääkimistel, et me tõesti saame võidelda raha eest ja eriti just VKE-de programmi toetamist. aitäh, härra Solo. ei soovi? hästi härra raportöör, palun võtke meie arutelu nüüd kokku. aitäh, härra esimees. näen, et äh, tahe on suur selle raporti väljatöötamiseks ja me liigume kõik samas suunas. ootan põnevusega seda suurepärast koostööd. viimane kommentaar minu poolt, tõesti nagu härra Rüübich mainis, meil on tõesti Euroopa Liidu tasandil meetmed olemas, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja ka teised programmid, kuid ma tahan oma raportis keskenduda ka sellele, mida saavad teha ära erasektori investorid, see on ka väga tähtis, on väga tähtis, et me kasutaksime Euroopa fondide vahendeid selleks, et toetada erasektori innovatsiooni ja investeeringuid nende äh, aktiivsust turul, nii et me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas uusi tooteid tuua turule ka Euroopa ühisturule, on tõesti väga tore, et kõiki neid tooteid töötatakse välja, aga nad peavad mingil hetkel ka jõudma Euroopa tarbijateni, nii et me peaksime võib-olla siin lihtsustama ka toodete jõudmist turule, vähendama administratiivset koormust ja nii edasi Äh, siin on tõesti juba häid mõtteid olnud ja mul on väga hea meel, et komisjon on valmis meiega koostööd tegema, et me saaksime ka komisjoni mõtteid kaasata ja ma loodan, et me ka ise suudame mõtteid välja töötada. Äh, ja võib-olla ka ettevõtted, kellega me oleme ühendust võtnud, saavad meile anda mõtteid selleks, et me saame korraliku raporti koostada tõesti ootan juba põnevusega seda tulevast koostööd, olen veendunud, et meie raport on lõppude lõpuks tugev, selge sõnumiga ja annab oma panuse, aitäh! aitäh, härra raportöör. tahaksin nüüd ütelda, et äh, raporti projekti arutatakse veebruarikuus kaks tuhat viisteist, kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm, meil ei ole praegu seda üksikasjalikku ajakava olemas nende mõlema päeva kohta, kahekümne kolmas või kahekümne neljas. ning mõistagi enne seda meie kolleegid äh, tulevad välja oma ettepanekutega. ja tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on kahekümne viies veebruar kaks tuhat viisteist, see tähendab seda, et üks päev pärast meie komisjoni koosolekut. nii et palun olge sellest teadlikud et kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal veebruaril toimub meil komisjoni koosolek, kus me ITRE komisjonis siis arutame neid muudat-, neid, seda raportit ja kahekümne viiendal veebruaril äh, on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, sest äh, me tahame enne vahele minekut tööga lõpule saada. seetõttu on meil vaja panna paika tähtaeg kahekümne viiendaks veebruariks muudatusettepanekute esitamiseks. Te teate, et neid on vaja ka tõlkida ja nii edasi, seetõttu on vajalik, et me jõuaksime kiiresti edasi. kallid kolleegid, nüüd teine väga oluline teema meie päevakorras, see on üheteistkümnes päevakorrapunkt tegelikult. see on liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi turu stabiilsuse reservi loomine ja toimimine ning direktiivi kaks tuhat kolm murd kaheksakümmend seitse murd EÜ muutmine tahaksin ütelda, et kolleeg Dajani, meie raportöör, sai teate kätte, et ilmselt me alustame umbes viisteist minutit enne nelja selle teemaga ja mulle öeldi, et ta on tulemas komisjoni koosolekule umbes pool tundi tagasi andis ta sellest teada, nii et ta peaks siia kohe jõudma iga hetk. aga tahaksin ütelda, et meil on kõik juba olemas, meil on see raporti eelnõu olemas, see projekt ja on ka muudatusettepanekud. nii et me saame muudatusettepanekuid läbi vaadata. me oleme juba väga palju arutanud seda teemat enne tänast päeva. ja seega on võimalik, et me alustame kõigepealt variraportööridega ja nende arvamustega. ja alustame meie kolleegi Peter Eriksoniga Roheliste fraktsioonist sest meie kolleegil on kiire ja see on äh, ilmselge, et see nii on, sest äh, kallid sõbrad, te ei teadnud, et me täna pärastlõunat seda teemat arutame hakkame, selle asemel, et sellega tegeleda hommikul, nii et palun. aitäh, jah, tõepoolest, teema pidi olema arutusel hommikupoolsel äh, koosolekul. ja mul on väga hea meel, et mul on praegu võimalus oma arvamust välja ütelda, enne kui ma pean ära minema viimane küsimus, mida me arutasime, puudutas rohelist majanduskasvu VKE-de jaoks ja mul on üks äärmiselt oluline mõte öelda, meil on selged sihid tuleviku jaoks paigas, mis puudutab jätkusuutlikkust ja meil on olemas ka poliitilised instrumendid, mis meie teed sillutavad selle jätkusuutlikkuse saavutamiseks. mis puudutab kliima soojenemist ja need instrumendid, mis meil on olemas selleks, et kliima soojenemist peatada, need on Euroopa Liidu kõige olulisem äh, instrument selleks, ongi HKS. mul on väga hea meel, et komisjon on äh, tegelenud selle äh, päris probleemiga, see tähendab seda, et see heitkogustega kauplemise süsteem ei toimi nii, nagu ta peaks toimima, nii nagu me soovisime näha ja ei ole enam toiminud juba väga pikka aega. seetõttu ongi väga hea, et komisjon vastab sellele probleemile turu stabiilsusreservi kaudu. see on siis see küsimus, mida me arutama hakkame, aga paraku on siin väga palju probleeme, juba mitme aasta sees on olnud probleeme, komisjon tahtis selle tegevusega alustada, aga küsimus on selles, mida teha eh, nende tagantjärgi antavate heitkogustega, kvootidega ja siin on ka väiksemaid probleeme, millega tuleb tegeleda, kui me tahame ütelda, kui me tahame tõesti midagi muutma hakata ja mul on hea meel öelda, et meil oli variraportööridega ja raportööriga koosolek ja mõistagi saab praegu öelda, et meil on enamus olemas selles osas, kuidas minna muutuste teele ja kuidas siin komisjonis tulemusele jõuda, aga parlamendis tervikuna. kõige olulisem punkt on võib-olla alustada varakult selle turu stabiilsusreserviga ja siis selle asemel, et alustada kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja võib-olla siis need tagantjärgi antavad äh, heitgaasikvoodid saab üldsegi tühistada, mis meil praegu süsteemis on, et võib-olla saab neid tühistada siis, äh, võtta välja süsteemist juba varem. mõned inimesed on käsitlenud äh, heitgaasi lekke küsimust aga enamus äh, variraportööridest äh, on äh, vist nõus sellega, et see jääb natukene meie reguleerimisalast välja, sellega peaks tegelema kusagil mujal, selle probleemiga, ja seetõttu on oluline mitte meie arutelusid praegu kuidagi heidutada. ja lõpetuseks mõned väiksemad muudatused, sellised väiksed üksikasjad komisjoni ettepanekusse. kindlasti saame me siin komisjonis selles osas üksmeelele ja ole, ole, saame siis ütelda Envile, et me oleme teinud en-, kõik, mis meist sõltub, et see süsteem hästi toimib. Much, colleague, for... aitäh! aitäh, kallid kolleegid! sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna Theresa Griffin, palun. Thank you, chair uh.... aitäh, härra esimees, kallid kolleegid uh aitäh, et olete teinud tööd selle väga olulise teemaga, aga minul on väga hea meel, et siin on väga laialdane üksmeel variraportööride kohtumisel toimunud erinevate fraktsioonide vahel, sotsiaaldemokraadid, kuue, ALDE ja Rohelised on saanud kokkuleppele selle teema olulistes punktides. juba algusest peale, kui on räägiti turu stabiilsusreservist kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ning taga, järelsaastekvootide andmine ei saa siis võimalik olla me oleme minemas samas suunas, härra esimees, selleks, et tugevdada heitkoguste kauplemise süsteemi turu stabiilsusreserviga ja seda tuleb võtta arvesse ka siin projektis. turustabiilsusreservi algus peaks olema kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja meil on selles osas paar muudatusettepanekut, paar kommentaari minu poolt. tahaksin rõhutada, et meil ei ole mingit põhjendust, miks oodata. meie instrument ei toimi ja me peame selle instrumendi nii kiiresti kui võimalik ära parandama kui me võtame kasutusele kahe tuhande esimesel aastal turustabiilsusreservi, siis jääb ülejääk väga suureks ja hind madalaks, seetõttu annab see potentsiaalsetele investoritele väga ebaselge sõnumi järgneva aastakümne toimuva osas. lisaks sellele tahaksin rõhutada, et siin ei ole mingisugust järjepidevat ähm, põhjendust, miks me ei võiks varakult alustada turu stabiilsusreserviga. me peaksime panema paika tagatised et ähm, saastekvootidele. kogu süsteem, kogu tööstus saaks kasu hästi toimivast süsteemist, kui eh, me paneme hästi toimiva süsteemi kohe paika ning väga suur osa tööstusest tahab, et me alustaksime turustabiilsusreserviga varakult. lisaks sellega kõik ka teavad seda, et meil on väga palju tööstussektoreid, mis on suures äh, süsinikulekke ohus ähm, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ning samuti nõukogu on sellele rõhutanud ning äh, on öelnud, et kahe tuhande kahekümnenda aasta järel tuleb samuti süsinikulekke vastaseid meetmeid vastu võtta ning panna paika kaitsemeetmed. suur osa liikmesriike nõukogus on öelnud, et äh, algus, süsteemi algus peab olema varajane ning meie saame komisjon on samuti öelnud, et nemad toetavad seda samuti, kui nõukogu ja parlament seda soovivad ning samuti komisjon kinnitas seda eile, kui mina küsisin otseselt, kas te, komisjon toetab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta algust. on ülioluline, et see varajase alguse eh, tähtaeg või kuupäev on pandud paika meie eh, arvamusse. Eh, mina olen küsinud Rohelistelt ja Aldelt, kas me tahame öö, kas me tahame neid tagant või taga, hiljem antud heitkoguste kvooti ära võtta, kui äh, Äh, me seda teeme, siis see on äh, loogiline ning see vähendab turumoonutusi. mis puudutab piirmäärasid, äh, siis minu seisukoht on selline, me tahaksin tugevdada turu stabiilsusreservi niimoodi, et sellest saaks väga edukas instrument. minu muudatusettepanekud räägivad kahekümneprotsendilisest määrast ja mulle tundub, et sellise protsendimääraga on võimalik kahe tuhande kahe, kahe tuhande kahekümne teisendaks aastaks üle täiega ära võtta. niimoodi on meil võimalik ka alampiirmäärasid ära võtta turu stabiilsusreservi jaoks ja seetõttu me saame turu jaoks ähm, kõik konkreetselt paika panna ning lõpetuseks, mis puudutab heit, süsiniku süsinikuleket, siis äh, ja nimekirja loomist, siis selles osas mul on reservatsioone. ma leian, et see arvamus turu stabiilsusreservi kohta on midagi erinevat, ähm, see räägib äh, turul olevatest ähm, lekkemääradest, mitte aga sellest, kui palju me anname koguseid äh, ja kvoote kogu tööstusele ning lõpetuseks, nii nagu juba mainitud, on olemas ähm, meetmed, mille abil Äh, süsinikulekkega tegeleda kahe tuhande kahekümnenda aastani, need instrumendid on olemas ja need toimivad. ning mina loodan, et minu tähelepanekuid võetakse arvesse raportööri poolt, kui ta töötab välja oma kompromissid, aitäh. Thank you, thank you very much, madam. aitäh. härra raportöör me alustasime sellepärast, et variraportöörid peavad siit ära minema, neil on kiire ja sam-, kiire ja samuti härra Federle peab ära minema. nii et äh, tehke praegu oma, kas te teete praegu oma sõnavõttu või hiljem? härra Dajani võib saada sõna, ütleb härra Federle. mul ei ole kiire, mul ei ole sugugi kiire. väga hea, ütleb härra esimees. ma vabandan variraportööride ees sest ähm, tegemist on äh, ajakava muutustega ja kaks variraportööri, äh, härra Grubaltšik ja proua Erst ei ole siin, sest nad ei saanud äh, täna pärastlõunaks siia jääda. võib-olla kui järgmine kord selline juhus ette tuleb, sest võib ju juhtuda, et teinekord ei ole ju ka raportööril ka tulevikus võimalik kohal olla, ma saan sellest aru. ning sellisel juhul võiks siis koordinaatorid samast fraktsioonist äh, oma poolt siis raportööri nimel kommentaaridega välja tulla ja siis tutvustada neid seisukohti meie komisjonile, sest praegu ei ole meil kohal kahte variraportööri, kes hommikul kohal olid. aga meil olid ka väga tõsised põhjused, miks ajakava muuta. härra raportöör, palun, sõna on teile raportöörina. aitäh, härra esimees ma tahaksin võtta kokku selle olukorra, mis meil praegu on pärast kohtumist, mis meil oli paar nädalat tagasi, minu seisukoht jääb samasuguseks ja te teate seda. üleeile saime me esimest korda kokku kõikide variraportööridega, mida ma tahaksin praegu tänada nende panuse eest ja sellest, et nad tööd on teinud nii tublisti. eelmisel reedel me saime muudatusettepanekuid minu teksti kohta, neid on natukene rohkem kui sada ja nad keskenduvad viiele põhiteemale. mehhanismi turustabiilsusreservi alguskuupäev, mõned tahavad, et see oleks, tuleks varem, teised, et hiljem ja mina esialgset komisjoni ettepanekut ei muudaks. et see oleks siis ikkagi kahe tuhande kahekümne esimesel aastal teised muudatusettepanekud muudu, Mm, puutuvad siis seda, neid heitkoguse määrasid, mis pannakse sinna reservi, mis võetakse turult ära, osad tahavad äh, seda piirmäära tõsta, teised vähendada ja mina ütlen, et see oleks vähendatud siis kaheteistkümnest kümne protsendile. kolmas muudatusettepanekud on siis need äh, tagantjärele antavad saastekvoodid. komisjon seda ettepanekut ei maininud, seega minule ei tundu äh, kohane see ettepanek, et need turult ära võtta, siis need saastekvoodid komisjon ütles, et see peaks toimuma kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ja minu arvates peaks see niimoodi ka jääma. neljas äh, ettepanek, mis puudutab süsinikuleket äh, ja osasid tööstusvarusid, siis selles osas tundub, et meil on üleüldine üksmeel ja siis veel üks äh, Äh, grupp ettepanekuid puudutab turu stabiilsusreservi ja heitkogustega kauplemise süsteemi. ka tun-, siinkohal tundub, et meil on üksmeel selles osas, et äh, pärast seda, kui see süsteem on käivitunud, vaatame kohe ta läbi, ka teadma, saamaks teada siis, kas see toimib hästi või mitte. komisjon ütleb, et direktiiv tuleks üle vaadata pärast seda, kui turu stabiilsusreservi mehhanism on käivitunud ja mulle tundub see olevat suurepärane idee ma ei tahaks äh, rohkem seda teemat käsitleda pikemalt, aga ma leian, et äh, meie komisjoni poolt on oluline kaitsta Euroopa tööstusvõrgustikku ja, ja teha see nii, et lõplik tekst oleks tasakaalukas äh, võrreldes siis komisjoni esialgse tekstiga. ma olen seda öelnud, et mina olen üsna optimistlik ja mina tahaksin jõuda lahenduseni, mida suurim siis enamus meie komisjoni liikmetest ka toetaks. mina tegin ettepanekuid, härra esimees, variraportööridele saata siis neile esimene kompromissettepanekute projekt kaheksandal detsembril esmaspäeval niimoodi siis valmistame ette teise kohtumise minu ja variraportööride vahel, mis toimuks Strasbourgis, järgmisel nädalal saaksin kohtuda variraportööride assistentidega selleks, et hakata juba vaatama läbi asjade seisu, tagamaks seda, et Strasbourgi koosolek ka toimub, tahan kutsuda sellele koosolekule ka ENVi raportööri, variraportööri sinna koosolekule niimoodi, härra Peeleti, me oleme härra Peeletiga, härra Peelet on sellega kogu aeg tegelenud ja ma näen, et ka siin komisjonis teda see teema väga huvitab ja kui ta on nõus, siis ma kutsun ka tema äh, sellele koosolekule, vaatame siis hiljem, mis kuupäeval see Strasbourgis täpselt toimuma saab ja siis enne hääletamist kohtume jaanuaris uuesti selleks, et seda asja arutada. ja ma vabandan veel kord, et ma hiljaks jäin, sest mina ju olin, tahtsin, mina tahtsin, et see edasi lükataks, selle teema arutamine uh,. Well... aitäh jah, tõepoolest väga tore, et kolleeg Pelet on ka täna siin ja saame ka koos teiega mõningaid asju aretada, arutada ja härra Krobatšik, palun nüüd. aitäh. jah, loomulikult äh, tahaksin ka ähm, mina äh, oma arvamuse selle teema kohta välja öelda. Äh, me oleme nõu plaani lähenemisega, ta on leidnud väga mõistliku lahenduse. samas aga on siiski mõningad märkused oluliste asjade kohta, mida tahaksime väljendada. näiteks selle määruse kuupäev. meile tundub, et see on pisut varajane, arvestades praegust Euroopas valitsevat kriisi ning arvestades ohtu, mis Euroopa majanduse ees seisab meie jaoks on kõige olulisem tööstuse kaitsmine, seda härra Dajani mainis ning loomulikult on meie jaoks oluline ka töökohtade kaitsmine. võib eh, tekkida oht, et kui seda halvasti läbimõeldud plaani hakatakse ellu rakendama, ma pean siin silmas nende sertifikaatide või kvootide väljajagamist, siis äh, Äh, või kui, kui neid sertifikaate hakatakse käibelt ära võtma, nii et, et ma arvan, et neid künniseid tuleks muuta ja tuleb äh, paika panna sellised tasemed, mis ettevõtete tegevust ohtu ei sea. Äh, me ei saa liiga vähe neid heitkvoote ju ka turule lasta, sellepärast et see tooks kaasa kiire hinnatõusu ning selle, see võib tekitada tõsiseid probleeme see tabaks tööstusettevõtteid ning meie jaoks on tööstus kõige olulisem ning lõpetuseks läbivaatamine. meie arvates on kolme aasta pikkune periood liiga pikk, meie tahaksime lühendada selle ühele aastale, et me vaataksime olukorra läbi juba pärast aasta möödumist, seda selleks, et me saaksime äh, Äh, viia miinimumini kõik need moonutused, mis turul selle aja jooksul on tekkinud. aitäh! aitäh, äh, ütleb härra Federley. aitäh härra Dajanile selle raporti eest. minu arvates, äh, kui me nägime muudatusettepanekuid, jah, äh, äh, mitte kõik muudatusettepanekud ei olnud veel inglise keeles kättesaadavad, aga need, mida äh, me võisime lugeda ja, ja ka variraportööride kohtumisel sai mulle selgeks, et enamik siin kojas leiab, et asi tuleks vastu võtta juba kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ka komisjon kinnitas täna, et nemad sooviksid ka, et see õigusakt võetakse vastu võimalikult varakult loodetavasti arvab sama ka nõukogu ja kui ma õigesti aru sain, siis ALDE, sotsiaaldemokraadid, rohelised, äh, kuue ja osad äh, Rahvaparteist toetavad äh, samuti varast vastuvõtmist ja ka üksteist riiki, kes on kõnelenud juba varase vastuvõtmise poolt äärmiselt oluline on, et me tõesti oma tööstusettevõtteid ei lollita ja jäta neile muljet, et hinnad jäävadki nii naeruväärselt madalale tasemele, nagu nad praegu on on äh, üsna suur võimalus, et see heitmete madal hind äh, hetkel viib valede investeeringuteni ja me äh, peame siis jällegi arutama seda asja aastal kaks tuhat kakskümmend üks. tööstus ütleb, et kuulge, me oleme nüüd ühte-teist teinud ja te ei öelnud meile, et hind korraga tõuseb ja siis tekib probleem, et tööstus ei usalda meid enam tööstusettevõtted peaksid maksma palju kõrgemat hinda kui täna ja tagantjärele antavad kvoodid, neid ei tohiks turule lubada. ma ei tea, kas äh, härra Tajani on valmis kaaluma sellist võimalust, et me paneme need kvoodid lihtsalt kuskile reservi, mitte ei kõrvalda neid pidevalt, aga meil on siis vaja ka äh, võimalust, kuidas me saaksime neid äh, kvoote sealt reservist kasutada, sest muidu seal istub neid miljardite eest ja keegi nendest kasu ei saa niisiis äh, ma arvan, et me peaksime panema need äh, kvoodid reservi ja siis töötama välja mingi mehhanismi, mida nendega täpselt teha. on äärmiselt oluline, et nii palju äh, selle koja saadikuid kui võimalik seda raportit toetavad, sellepärast et see saadaks väga tugeva signaali komisjonile ja nõukogule. mina olen selle vastu, et me viitaksime siin süsinikulekkele sellega me tegeleme siis, kui aeg käes on, äh, läbivaatamine toimub paari aasta pärast. aga ma arvan, et äh, siia teksti ei ole seda vaja panna me juba äh, viisime sisse teatud muudatused, kui kahe tuhande kolmandal aastal selle süsteemi vastu võtsime ja ma arvan, et kui me hakkame selle raporti raames süsinikulekkega tegelema, siis on palju raskem seda raportit siit kojast läbi suruda Äh, ja võib-olla see ongi äh, eesmärk, miks tahetakse süsinikuleket üleüldse siia sisse panna. jah, me peame hoolitsema selle eest, et me tagame turgudele kindluse ja mina toetan ka seda, et meil toimub kiire läbivaatamine Eh, tõesti, et hoolitseda selle eest, et mida, need asjad, mida me praegu ära otsustame, jäävad niimoodi pikemaks ajaks, mina sooviksin palju kõrgemaid künniseid ja kui ma vaatasin muudatusettepanekuid, eh, siis ma nägin, et paljudes nendest nõuti, eh, mõnedest nendest nõuti küll madalamat künnist, aga siiski suurem osa selle koja liikmeid leidis, et künniseid tuleb tõsta. ma olen esitanud Eh, siis eh, nende künniste kohta muudatusettepanekuid. Eh, mina ei ole iga-aastaste korrektsioonide kohta mingeid ettepanekuid teinud, aga ma leian, et üha rohkem ja rohkem neid kvoote peaks reservi minema niisiis, see konkreetne raport on üks suuri asju, meil on vaja, et see süsteem tõesti heitmete kauplemisega toimiks ja kui me tahame, et Euroopas oleks tugev keskkonnasõbralik majandus ja et kui meil oleks tõesti ka kaasaegne tööstus, sellepärast et me peame siin kojas tõesti alustama arutelusid ka eh, selle üle, et kas me soovime säilitada neid vana aja tööstussektoreid või peame välja töötama uusi tööstusettevõtteid, uut tööstust arendama aitäh! Teie võtsite nüüd sõna ALDE fraktsiooni nimel ja nüüd proua Ernst kuue fraktsiooni nimel. aitäh! mina tahaksin samuti öelda, et tegemist on üsna hea raportiga variraportööride kohtumisel sain aru, millised seisukohad on ja meie fraktsioon on samuti äh, Eh, esitanud eh, teatud ettepanekuid. Eh, ma arvan, et meie seisukohad on enamikele tuttavad, aga mis puudutab seda ettepanekut, siis minu arvates me peame olema tõesti pragmaatilised ja samuti peame olema realistlikud ja me soovime kõigepealt seda, et et need äh, sertifikaadid, äh, mis on antud, äh, ei ole piisavad, me peame rääkima siin suurematest arvudest, see oleks esimene punkt. ja meile see, kas üheksasada tuhat, kas rohkem või vähem, ma arvan, et need ei tohiks turule tagasi minna, mõned sellest on juba öel-, seda öelnud niisiis äh, ma arvan, et äh, muidu ei ole sellel süsteemil mitte mingisugust äh, mõju ju. ja veel üks asi, mis on seotud punktiga number kolm, vabandust, artikkel üks punkt kolm, sest siin räägitakse aastast kaks tuhat kakskümmend üks, meie arvates on see liiga hilja ning äh, meie leiaksime, et äh, see kõik peaks toimuma palju varem, see võiks olla aasta kaks tuhat seitseteist, seda me toetame, selles ei oleks äh, probleemi, sellest kõnelesid ka teised fraktsioonid samamoodi. nüüd see kaksteist protsenti selles me natuke kahtleme, me arvame, et oleks vaja minna kõrgemale. ja neljandaks tahaksin öelda seda, et mis puudutab neid äh, kvoote. Äh, neljandas punkt on, äh, meie leiame, et see neli, et see arv peaks olema kõrgem, näiteks kuussada tuhat ja võib-olla saame selle kohta esitada muudatusettepaneku ja mis puudutab süsinikuleket, siis ma arvan, et siin ei ole vaja seda teemat tõstatada ja eh, toetame seda, mis sellel teemal juba on öeldud, aitäh uh,. Thank you very much uh,. If I may ask, madam uh.... Eh, kui ma tohiksin paluda, kas proua Griffin soovib samuti midagi lisada uh,? kui nüüd, kui raportöör on kohal, praegu on võimalik, aga võib-olla mitte väga pikalt. ei, ei, ei, aitäh lugupeetud raportöör, need punktid, millele me tähelepanu juhtisime, nagu me ütlesime, et meil on selline laiapõhjaline üksmeel siin välja kujunenud eh, selles küsimuses, kõigepealt peaks eh, see turustabiilsusreserv tulema käibele juba aastaks eh, kaks tuhat seitseteist, et tagantjärele antavad kvoodid turule ei tule, meil on vaja suuremaid künniseid nende kvootide turult kõrvaldamiseks ja me tahaksime tugevdada siis heitmetega kauplemise süsteemi läbi turustabiilsusreservi. E, me loodame, et te oma raportis sellega arvestate. meie pakume välja siis kaks tuhat seitseteist, tähtajana ei ole mingit mõtet oodata ja kui meil on mingi asi katki, siis tuleb see ära parandada nii kiiresti kui võimalik Te väga hästi tea-, te võib-olla teate, et siin komisjonis eile härra Kaniete ütles, et komisjon toetab selle turustabiilsusreservi varajast algust, kui parlament seda palub ja nõukogu toetab ja eile ta sellist seisukohta siis kinnitas veel kord meie komisjonis. nii et, et meie loodame, et meie arvamuses oleks sees siis see varane alguskuupäev ja et need tagantjärele antavad kvoodid, et nende küsimus lahendatakse ja mis puudutab süsinikuleket, siis meie äh, leiame, et meil oleks vaja realistlikku lähenemist, aga äh, turustabiilsusreserv on midagi muud, see räägib nende kvootide mahust ja mitte tasuta kvootidest tööstusettevõtetele, aitäh! aitäh! ja kui ma tohiksin küsida meie peamiselt raportöörilt äh,, kolleeg Ivo Peletilt, kes oli varem meie komisjoni täisliige paar aastat tagasi äh,, paluksin, et ta äh, tutvustaks ka oma raportit, mis on meie jaoks kõige olulisem. nagu raportöör härra Tajani ütles, me saadame teile mitmeid olulisi muudatusettepanekuid, aga teie arvamus on väga oluline. aitäh! see ei olnud tegelikult aastaid tagasi, lahkusin siit komisjonist mõned kuud tagasi, aeglasti äh, möödub väga kiiresti siin on palju tuttavaid näge-, nägusid, ma tunnen ennast siin komisjonis endiselt koduselt ja mul on väga hea meel, et mulle sõna antakse. ma lugesin suure huviga ligemale sadat muudatusettepanekut Antonio raportis ma tahaksin võib-olla kokku võtta seda, mis on juba öeldud, aga võib öelda, et meil on üsna suur toetus sellele reformile me tahame eh, heitmetega kauplemise süsteemi läbi turustabiilsuse reservi reformida. enamik fraktsioone on selles osas üksmeelel, välja arvatud muudatus üks, mille paar saadikut on esitanud, kus palutakse, et komisjon selle ettepaneku tagasi võtaks. aga see on siiski vähemuse seisukoht nii et, et ma arvan, et enamik siiski leiab, et selline reform on vajalik eh, selleks, et eh, vältida olukorda, et heitmetega kauplemise süsteem tulevikus lihtsalt kokku kukub ja hind läheb eh, kolmekümne euro pealt seitsme euro peale või veelgi madalamaks. nii et, et see arutelu puudutab tõesti selle reformi konkreetseid vorme ja jään ootama härra Tajani kompromissmuudatusettepanekuid eelseisvatel päevadel, nädalatel üks äh, kõige olulisemaid elemente on äh, tõepoolest äh, selle üheksasaja miljoni tagantjärele antud kvootide küsimus, mis tulevad siis uuesti turule. ma mõlema, me mõlemas komisjonis oleme seisukohal, et et see ei ole mõistlik, ei ole mõistlik neid uuesti turule lasta ja siis läbi turustabiilsuse reservi neid reservi panna, see ei ole loogiline, sellepärast et see tekitab järjekordse šoki eh, süsinikuturul ja kellelgi sellest kasu ei ole ma ei tea, kas need äh, kvoodid tuleks tühistada või tuleks nad panna reservi, see on pisut vähem äh, drastiline lähenemine ja härra Federley äh, pakkus välja, et võib-olla hiljem tühistame nad, see on minu jaoks selline uus mõiste, aga võib-olla võime seda jah, hilisema tühistamise mõtet hiljem vaadata. siis veel need künnised. Need ülempiirid, alampiirid nelisada miljonit ja nõnda edasi. Äh, siin komisjonis ja ka ENVI äh, komisjonis on ettepanekuid, mis lähevad mõlemas suunas, äh, nii nende künniste tugevdamiseks kui ka nende paindlikumaks muutmiseks mina teen ettepaneku, et me seda teemat praegu ei käsitle, jääme komisjoni ettepaneku juurde, ma arvan, et komisjoni esindaja on ka kohal, kui esimees lubab, võib-olla võtab ka komisjoni esindaja sõna, aga me peaksime selle tõesti ühendama varasema süsteemi läbivaatamisega meie toetame täpselt samuti seda suhteliselt kiiret läbivaatamist, võib-olla pärast aastat. härra Krobatšik pakkus välja ühe aasta järel, see on tõesti väga kiiresti. ma ei tea, kas komisjon suudab üldse nii kiiresti läbivaatamist korraldada. me peame selles küsimuses ilmselt mõne kompromissi leidma. süsinikulekke küsimus, jah Äh, proua Griffin, äh, te ütlesite, et praegu ei ole koht, kus seda teemat arutada. Äh, ma olen teiega nõus, praegu ei tule seda reguleerima hakata, aga minu arvamus on siiski natuke teie omast erinev selles osas, mis puudutab signaalide saatmist siit kojast. ITRE ja ENVI komisjonist komisjonile ja nõukogule paludes ähm, äh, äh, siis neil ja, või, või öeldes neile, et me äh, jagame energiamahukate tööstusettevõtete muret, et võib tekkida süsinikulekke oht juba enne aastat kaks tuhat kakskümmend ja kindlasti pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja me tahame saata komisjonile selge signaali, et me ei äh, sooviksime reformi ettepanekut üsna kiiresti pärast, äh, võib-olla juba kuue kuu pärast, aasta pärast, võib-olla me suudame siin välja töötada mingi äh, Äh, kompromissi, aga me peame siiski andma selge signaali oma teistele institutsionaalsetele partneritele. Äh, mulle tundub, et need on need kõige olulisemad elemendid. ja jääme ootama koostööd. aitäh, äh, härra Pelet ja Paul Rüübich. aitäh, esimees mulle tundub, et tööstus äh, vajab äh, tõesti usaldusväärseid seaduseid ja ei ole sugugi hea, kui äh, igal aastal hakatakse määrusi muutma kui me paneme paika eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend ja siis hakkame neid pidevalt muudutama, sellepärast et ettevõtted peavad tegema investeerimisotsuseid ja kakskümmend kuni viiskümmend aastat on tööstusprojektide eluiga niisiis, kui me hakkame neid eesmärke pidevalt muutma, siis on keskkonna, siis on tööstusettevõtetel väga raske keskkonda investeerida, see võib tuua äh, kaasa ka äh, tööpuudused ja võib juhtuda, et ettevõtted ka Euroopast lihtsalt lähevad ära äh, seadusandlus peab olema dünaamiline ja efektiivne ja tihtipeale ei ole kerge prakti-, ette näha, kuidas kõik asjad praktikas rakenduvad me teame ka, et finantsolukord mängib väga olulist rolli ning eh, me, see valdkond on seotud ka tuletisinstrumentidega Äh, äh, meil on äh, siin, arvestada tuleb energiakuluga, siis toimub üleminek uutele energiaallikatele, sellega kaasnevad samuti kulud ja me peame mõtlema ka, mida me siin selle lekke küsimusega teeme. me peame tõesti vältima seda topeltkoormust selles valdkonnas ja asi on ka selles, et meil on vaja stabiilseid seadusi me ei saa äh, kahe tuhande kahekümnendal aastal hakata äh, jälle uuesti asja arutama ja siis panema paika eesmärke aastaks kaks tuhat kolmkümmend, meil on vaja mõjuhinnanguid. Äh, me peame välja selgitama, mida see kõik konkreetselt tähendab meie töökohtade jaoks. meil on vaatama, kas need uued ettepanekud aitavad luua hästi tasustatud töökohti ja äh, Äh, ja kui on tõesti selge, et tekivad uued töökohad, äh, siis äh, me peame ikkagi kõige üle väga korralikult mõtlema, et kas asjad on ka jätkusuutlikud ja kas on ikka mõtet neid üldse ellu rakendada, aitäh. härra Kelly. aitäh. ma arvan, et meil õnnestub saavutada selles valdkonnas üksmeel Eh, inimestel on ka praktiline kogemus ju selles valdkonnas nagu endine volinik Tajani ja härra Ivo Pelet, eh, kes tõesti tutvustas seda suurt teemat meile väga hästi. mina olen eh, toetanud tervet rida muudatusettepanekuid kakskümmend neli, neliteist, seitsekümmend kolm. siin nimekirjas see kõik veel ei ole, ma loodan, et minu, see tuleb siia juurde. ma arvan, et ma arvan, et selle kuupäeva toomine aastalt kaks tuhat kakskümmend kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on väga mõistlik ning äh, mis puudutab läbivaatamist, siis see peaks toimuma ka võimalikult varakult, seda on siin ka mainitud. Äh, nii palju siis minu poolt, aitäh. aitäh. Äh, kolleeg Höökmark, palun. aitäh, esimees ma kuulasin seda arutelu ja minu arvates on üks asi siin oluline. meie eesmärk ei ole mitte luua perfektset süsteemi, mis on äh, lahus tegelikkusest, milles me elame. alati kui anda bürokraatidele või parlamendisaadikutele eh, vaba voli mingil teemal, siis nad lähevad liiga kaugele. aga see on ju osa meie üldisest kliimamuutuste strateegiast, aga mitte ainus osa. nii et, et minu arvates on äärmiselt usuline, et me hoolitseksime selle eest, et meil on selline süsteem, mis tõesti hõlbustab Euroopa tööstuse arengut ja seda, et tööstusettevõtted on Euroopas ning et eh, et me hoolitseme ka selle eest, et Euroopa tööstus oleks konkurentsivõimeline äh, ja et me siiski suudaksime ka oma CO2 heitmete vähendamise eesmärgid saavutada ning äh, peaksime silmas pidama ka seda, et CO2 heitmete vähendamise eesmärk on äh, eesmärk ka kõigi meie teiste poliitikavaldkondade jaoks, maksustamise jaoks, ähm, see ei ole ainus vahend eh, eesmärgi saavutamiseks, aga see on üks vahenditest, mis meil eh, hõlbustab nende eesmärkide saavutamist. Eh, mõnikord mulle jääb mulje, et mõned inimesed soovivad seda vahendit kasutada teiste eesmärkide asendamiseks või, või tööstuse karistamiseks. see aga ei ole ju äh, meie ettevõtmise eesmärk. meie eesmärk on turvaline ja kindel raamistik, mis aitab tur-, äh, tööstusettevõtetel leida turupõhiseid lähenemisi ja vähendada niimoodi heitmeid. niisiis, äh, ma arvan, et me peame olema tõesti pragmaatilised ja mitte üritama luua kõige täiuslikumat süsteemi, me ei mängi siin oma nukumajade või mängurongidega nagu väiksed poisid ja tüdrukud Äh, mitte ainult selles arutelus, äh, vaid ka Rootsis käivad arutelud samamoodi. Äh, inimestel tekib kinnisidee, nad mõtlevad ainult sellele süsteemile ja unustavad ära kogu selle raamistiku CO2 heitmete vähendamiseks, aitäh. aitäh. ja kolleeg Tamburano. Jõulu, Fredele konsideratsiooni. aitäh. mina tegelen meditsiinivaldkonnas ja arst peab teinekord valima välja ravi, mis tema arvates on kõige toimivam. kui nüüd äh, arst näeb, et see ravi ei toimi, siis ta öö, äh, valib teise ravi ja see tähendab, et ta on halb arst. aga mulle tundub, et äh, praegune süsteem ei ole kohane ravi mulle tundub, et meil on vaja sellist rohtu heitkogustega ka kauplemise süsteemi puhul, mis näitab seda, et me võtame arvesse praegu maailmas toimuvat ja üleilmastumist, sest maailm ei ole enam see, mis ta kunagi varem oli. meie oleme nõus sellega, et äh, turu stabiilsusreserv tuleb äh, kiiresti toimivaks muuta, kuid minu arvates peaksime seda ka põhjalikumalt analüüsima, siis selline reserv, see heitkogustega kauplemise süsteem ei toimi, seda, selle puhul on võetud kasutusele ka see tagantjärele antavad kvoodid ja see on osutunud väga halvaks süsteemiks ja kui me nüüd hakkame seda süsteemi turgutama turustabiilsusreserviga, siis see võib viia kehvade tagajärgedeni ja mulle tundub, et selle abil ei ole võimalik tööstusele jalgu alla saada. ning mina leian, et komisjon peaks looma töörühmad, mis mõtleksid võib-olla uute süsteemide, mehhanismide üle, võib-olla panna mingi äh, süsinikumaks paika, mis võtaks arvesse erinevaid aspekte ja peaks vaatama siis, kui palju on CO2 määra või läheb teatud toodete tootmiseks, aitäh. aitäh ja nüüd Euroopa Komisjon kliima peadirektoraadist. proua Topšak-Peterski. Thank you very much, Mr Chairman, I would like to aitäh, härra esimees, kõigepealt äh, suur tänu parlamendiliikmetele selle väga konstruktiivse arutelu eest täna. jah, tõesti on väga tähtis, et me nüüd äh, probleemideta võtaksime vastu selle väga tähtsa ettepaneku selleks, et turule ka õigeid signaale saata. ma keskenduksin mõndadele küsimustele, mida siin kõige rohkem täna pärastlõunal välja toodi. kõigepealt konkurentsivõime ja süsinikuleke. ma arvan, et see oli üks ähm, küsimus, mis tõstatus peaaegu igas sõnavõtus. kõigepealt tahaksin öelda, et äh, need sektorid, kus süsinikulekke risk on olemas, on olnud siiamaani ümberjagamise kaudu olnud kaitstud ja kõik on äh, näinud ka tõendeid selle kohta. tähtis on ka öelda, et äh, kaitsemäär on tagatud õiguslikult kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani. see on ka väga tähtis. pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat on poliitiliselt ümberjagamine tagatud, kui seda võib niimoodi öelda, see on osa kahe tuhande kolmekümnenda aasta raamistikust ja Euroopa Komisjon toonitan veel kord, äh, komisjon on äh, andnud lubaduse selle kõik äh, ka õigusloomesse sisse kirjutada. ümberjagamine ja kõik, mis puudutab kahe tuhande kolmekümnendat aastat, aastaraamistikku valmistatakse ette võimalikult kiiresti ja otse loomulikult tuleb siin teha ka ära vajalik analüüsitöö, nagu näiteks mõjude hindamine ja me teame väga hästi, et ka see koda siin pöörab väga palju tähelepanu kõrge kvaliteediga hinnangutele. nagu öeldud, kiiresti pärast äh, SMR-i vastuvõtmist äh, saame me teha siis ettepaneku ETS-i ülevaatamise kohta. see oli siis esimene punkt, mis puudutas konkurentsivõimet. teiseks parameetrid väga paljudes sõnavõttudes mainiti ka neid. erinevad eksperdid annavad erinevaid vastuseid, see on ka see, mida kuulsime tänasel arutelul. erinevaid vastuseid selle kohta, millised peaksid olema need piirmäärad äh, reservi vabastamiseks või loomiseks. mõned ütlevad, et see peab olema suurem, teised ütlevad, et seda peaks olema vähem kui praeguses komisjoni ettepanekus. kuid ollakse nõus selles osas, et välja pakutud määr on mõistlik. ma arvan, et äh, oleme seda kuulnud ka parlamendis korraldatud ekspertide töörühmas ja ka Euroopa Komisjon korraldas ekspertide tööseminari juunikuus ja ka seal tuli see väga selgelt välja. reservi loomise reeglid praegusel hetkel on tõesti väga ettevaatlikult paika pandud ja kõigepealt hakatakse reservi väiksemate summade kaupa sissemakseid tegema ja see kõik äh, äh, sõltub ka siis äh, aastatest, enne kui jõutakse selle piirmäärani. meil tuleb ka ülevaatamisklausliga arvestada, nii nagu seda ka siin täna mainiti. nii et praegune ülevaatamisklausel, klausli ettepanek on viis aastat pärast jõustumist. meie leiame, et on hea, kui meil on piisavalt aega selleks, et näha, kuidas see süsteem ka tegelikus elus toimib. ja et me saame tõesti õppida toimimise käigus ja siis hiljem parameetreid vastavalt vajadusele parandada, nii et me tõesti peame siin väga hoolikalt äh, need parameetrid paika panema ja lisaks sellele pärast teatud aega siis üle vaatama need parameetrid selleks, et näha, kas on vaja teha kohandusi. kolmandaks, varajane alustamine ja siis SMR-iga see, SMR-is ka selle litsentide kauplemise peatamisega arvestamine. nagu juba varem öeldud äh,, volinik Arias Kanjete on selles küsimuses olnud väga selgesõnaline. kui jõutakse kokkuleppele parlamendi ja nõukogu vahel selleks, et alustatakse varem ja et peatatud litsentsid viiakse kohe SMR-süsteemi üle, siis komisjon äh, ei kavatse seda takistada. ja nagu ma ka siin juba täna kuulsin, sellisel käitumisel oleks eeliseid. see võiks tuua eeliseid ka SMR-i jaoks, kuid ma arvan, et nii nagu siin juba öeldud, eeldatakse, et see toob ka stabiilsemad hinnaootused kaasa ja loob paremaid stiimuleid madala süsinikuga tehnoloogiatesse investeerimiseks lõpetaksin siin, härra esimees, sest mulle tundub, et kõige tähtsamad küsimused selles arutelus tõin välja ja toonitan veel kord, kui tähtis on selle ettepaneku võimalikult varajane vastuvõtmine. aitäh! härra raportöör Antonio Tajani, teil on sõna. aitäh, härra esimees mina, nagu öeldud, pakun esmaspäeval välja kompromissettepanekud ma kuulasin äh, siin kõiki sõnavõtte, millega ma nõus olen, teistega ma ei ole nõus, aga mulle tundub, et ma tahan jõuda lahenduseni, mis sobiks enam, enamusele siit komisjonist. ma näen siin ka muudatusettepanekuid, millega on välja tulnud Ivo Peelet ja see tähendab seda, et meil on võimalik äh, ENVI komisjoni raportööriga leida esimene või selline esialgne kokkulepe ma leian, et on väga positiivne asjaolu, et äh, meil on juba selliseid muudatusettepanekuid, millega on äh, välja tulnud ENVI komisjoni raportöör. ma rõhutan seda, kui oluline on tööstusvõrgustikku Euroopa Liidus kaitsta, sest äh, väga sageli on äh, lihtne statistikat muuta, arvnäitajaid muuta, millegiga varem alustada või hiljem alustada, aga me peame mõistma, et nendest otsustest sõltub mõningate et-, oluliste ettevõtete ellujäämine. Nende eeskirjade rakendamisest äh, sõltub ka see miljonite ja, ja mil-, tuhandete-tuhandete inimeste töökoht. seega peame vältima seda, et selleks, et äh, saada kõige paremat tulemust, loobume headest külgedest. Äh, ma tean, et mõningad eesmärgid peavad olema sellised, milles me kõik äh, ühel meelel oleme, aga võib-olla need head eesmärgid ei ole kõige paremad, sest me peame ikkagi ettevõtteid ja töökohti kaitsma mina üritan anda endast äh, maksimumi selleks, et jõuda kompromisslahendusteni, äh, ma olen seda juba algusest peale öelnud äh, variraportööridega kohtumisel, et mul ei ole ranget seisukohta, ma üritan jõuda kokkuleppele ja kompromissidele, aga need kompromissid ei tohiks minu ettepaneku sisu muuta. seda saab alati parandada, ma rõhutan, kõike saab ju parandada, nagu näiteks äh, ülevaatamine, siis ma ei ole nõus komisjoni ettepanekuga, viis aastat on ehk liiga palju. mina seaksin selle tähtaja natuke ettepoole ülevaatamiseks. et seda ettepanekut siis kontrollida ja vaadata, mis temaga toimub. aga me peame üritama kontrollida seda tegevust see peab olema tõhus tegevus nii selleks, et heitkoguseid vähendada, kui ka selleks, et toeta meie ettevõtete tootlikkust, vältides samal ajal seda, mida mina olen leidnud selliseks topeltohuks, et meie ettevõtted kusagile mujale üle, üle kolivad. sest kui me tahame, et meie ettevõtted jõuaksid eesmärkideni, milleni nad ei saa kuidagi jõuda ja siis lähevad tootma sinna, kus eeskirju ei ole, siis see mitte ainult ei äh, kaota meie äh, Euroopa Liidus äh, töökohti, vaid see on väga kahjulik ka keskkonnapoliitikat silmas pidades, sest kui näiteks kolitakse Hiina ettevõtted üle, siis see tähendab seda, et seal toodetakse ja seal peetakse silmas palju vähem ambitsioonikamaid ette, eesmärke võrreldes meie rangete seisukohtadega. nii et äh, palun mõtisklege kõik äh, see tegelikkuse üle, millega me silmitsi seisame. meil peab olema tasakaalustatud äh, seisukoht, tugev seisukoht siin ITRES, tegemist on tekst, tekstiga, mis siit välja tuleb, siit komisjonist, see ei ole lõplik tekst, see on selline tekst, mis peab näitama, milli-, kui oluline on tööstus üldises äh, strateegia raamistikus, sest see lõplik tekst, mis lõpuks kinnitatakse ENVI komisjonis, peab võtma arvesse äh, kõiki seisukohti, nii keskkonna äh, keskkonna aspekte kui ka tööstusaspekte, nii et meie ITRE komisjonis peame võtma endale ülesandeks võtta arvesse kõiki tööstuspoliitikaga seotud aspekte, me peame andma oma panuse, eriti just pidades silmas tööstuspoliitika huvisid ja saatma need edasi ENVI komisjonile, meie seisukohad, kes siis peab võtma meie ettepanekuid arvesse ja siis tuleb välja ettepanekuga selleks, et sõlmida abielu, mis ei ole võib-olla armastuse abielu, aga huvide abielu kliimapoliitika ja tööstuspoliitika vahel. selleks, et meie tööstusele uuesti hoogu anda. nii et tänan teid kõiki ettepanekute eest, ma kuulasin väga hoolikalt, võtsin teadmiseks, kaalun kõiki teie muudatusettepanekuid siin tuldi välja väga paljude kommentaaridega, see tähendab seda, et ITRE komisjoni parlamendiliikmed on huvitatud äh, sellest olulisest teemast ja mina annan endast maksimumi, äh, tulemaks välja ettepanekutega, kus ma üritan erinevad lähenemised äh, kokku võtta. meil on pärast veel võimalust rääkida nendest ettepanekutest ja räägime sellest ka Ivo Peletiga. nii et meie debati ajal me võtame arvesse ka tema arvamust äh, lõpliku teksti äh, väljatöötamisel, siis selle, mis ENVist välja tuleb, aitäh. aitäh. me eeldame, et keskkonnakomisjoni kolleegid äh, võtavad tõsiselt meie koostatud arvamust ja arvestavad sellega ning et meie võtame arvamuse projekti vastu kahekümne teisel jaanuaril, kahekümne teisel jaanuaril järgmisel aastal. hääletus toimub keskkonnakomisjonis arvatavasti kahekümne neljandal veebruaril. nii et nii et kuu aega hiljem. suur tänu kõikidele kolleegidele ja raportöörile selle väga tähtsa ja sügavapõhjalise arutelu eest. nüüd läheme viimase päevakorrapunkti juurde meie sisutihedas päevakorras, päevakorrapunkt number kaksteist meil on läbi vaadatud punktid üksteist ja kolmteist ja jäänud on veel päevakorrapunkt number kaksteist, milleks on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta rahvusvahelise energiaharta kavandamine ja meil on siin energiaharta lepingu peasekretär Urban Rusnaki ettekanne. tere tulemast, doktor Rusnak! aitäh tulemast! me oleme väga huvitatud asjade seisust äh, energiaharta kavandamisel ja kuidas sellega energiajulgeolekusse ja varustuskindlusesse investeerida üleilmsel tasandil. Ukraina kriis näitas, kui tähtis on energiavarustuskindlus ja me oleme tutvunud komisjoni teatisega, mis avaldati maikuus ja ka nõukogu otsusega, mis puudutas äh, kliimapoliitikat ning seal öeldakse, et me peaksime energiatõhususe, taastuvad energiaallikad ja energiavarustuskindluse ka lisama Euroopa Liidu kliima ja energiapoliitikasse kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend. ja enne kui annan sõna külalisele, ITRE on välja töötamas algatusraportit, raportööriks on härra Sau Targas ja see puudutab energ-, Euroopa energiajulgeoleku strateegiat, tegemist on tähtsa küsimusega. meil oli ka kuulamine Euroopa energiajulgeoleku strateegia küsimustes ning eile toimus meil ka arvamuste vahetus sellesama algatusraporti üle, raporti ettepaneku üle siis. doktor Rusnak, annan teile sõna selleks, et te saaksite oma ettekande meile esitleda. aitäh, härra esimees lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on suur au olla tööstus- ja teadusuuringute ning energiakomisjoni ees Euroopa Parlamendis. ma olen täna siin selleks, et äh, teadlik, anda teile informatsiooni energiahartast, meie äh, tööst ja harta kaasajastamisest. Euroopa Liit on viimasel ajal rääkinud sellest, kuidas energialiitu lõpule viia. mina tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et energiaharta kavandamine ja energialiit on paika pandud sellesama lepinguga juba tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel nii et energiaharta, energiaharta leping ja energialiit on täpselt samas ettepanekus kirjas ja sellepärast on väga tähtis, et te natukene rohkem saaksite teada energiahartast ja energiaharta kavandamisest räägime kaasajastamisest ja tahaksin välja tuua kaks tähtsat küsimust. kui me räägime energiahartast, siis me räägime kahest küsimusest. esiteks tuhande üheksasaja üheksakümne esimese aasta deklaratsioonist, milleks on Euroopa energiaharta. tegemist on poliitilise deklaratsiooniga, mille võtsid vastu Euroopa Liidu toonased kaksteist liikmesriiki ja kunagised Nõukogude Liidu liikmesriigid, kaasa arvatud ka USA ja Kanada. tegemist oli nii-öelda kunagise Lääne ja kunagise idabloki lepinguga. toona lõuna pool oli veel välja jäetud, siis üheksakümne neljandal aastal energiaharta leping äh, siduv mitmepoolne kokkulepe võeti vastu ja kirjutati alla Lissabonis. iga Euroopa liikmesriik on lepingu osapooleks samamoodi nagu ka Euroopa Liit. üheksakümne esimesel aastal, kui energiaharta vastu võeti, alustati ka kavandamist ja üheksakümne neljandal aastal, nagu ma mainisin, siis jõustus või kirjutati jällegi energia äh, harta lepingule, mis siis rakendus üheksakümne kaheksandal aastal ja viiskümmend kaks riiki on selle lepingu ratifitseerinud ja praegu kolm riiki, Jordaania, Pakistan ja Montenegro on seda ratifitseerimas. viis allakirjutanutest Vene Föderatsioon, Valgevene, Island, Norra ja Austraalia ei ratif-, ei ole siiamaani lepingut ratifitseerinud. energiaharta kavandamine läks edasi energiaharta konverentsile, tegemist on otsustava organiga energiaharta küsimustes ja põhiliseks ülesandeks on üle vaadata ja lihtsustada harta põhimõtete rakendamist ja ka energiaharta lepingu siduvaid sätteid kõik liikmesriigid on alla kirjutanud energiaharta lepingule ja vaatlejateks on äh, ka alla kirjutanud ja samamoodi on võimalik kutsuda veel riike ja organisatsioone vaatlejateks. mis on siis lepingu puhul tähtis? seal on üle viiekümne liikme, nagu ma mainisin seal on kaks põhimõtet, esiteks liikmesriikide suveräänsus energiaressursside üle, see on väga tähtis nende riikide jaoks, millel on palju varusid ja teiseks mittediskrimineerimine, mis on tähtis nendele riikidele, mis investeerivad energiat omavates riikides. nagu te teate, WTO-l ei ole energia osas äh, kokkuleppeid ja see energiaharta leping just sellepärastki loodi energiaharta lepingus on ka lepitusmenetlus investori ja riigi vahel, riigi ja riigi vahel. osa energiaharta lepingus tegeleb energiatõhususega, nagu ka protokollis kirja pandud, tuuakse välja energiatõhususe, energia arengu erinevad äh, pooled meil on ka nii-öelda pehmed meetmed äh, toetamaks investoreid ja lepingupooli. meil on ka mudellepingud äh, ka piiriülese taristu loomiseks ja meil on ka varajase hoiatuse süsteem sisse viidud selleks, et lepingu osapool saaks reageerida, kui ta arvab, et tema energiajulgeolek on sattunud äh, ohtu, eriti kui see puudutab transiidiprobleeme kui hartaga alustati, siis seda tehti kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Varssavis, kui toimus kahekümne kolmas kohtumine, kus räägiti, et hartat tuleb ka geograafiliselt laiendada ja vaadati üle ka üheksakümne esimese aasta poliitiline deklaratsioon. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ehk siis üle aasta räägiti energiahartast ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, sellel aastal toimus meil läbirääkimiste neljas voor Brüsselis ja kaasatud olid kõik vanad liikmed ja ka uued võimalikud liikmed, kes soovivad energiaharta lepinguga liituda. mida uued liikmesriigid võiksid äh, saada? ma näitasin Aasia ja Vaba Vaikse ookeani piirkonda kaks tuhat üheksa Indoneesia kirjutas alla, meil on ka ASEAN-i riigid äh, kaasatud ja eriti huvitatud on energiaharta protsessiga liitumisest Hiina, selleks, et Hiina energiaharta liikmesriikide suhteid parandada. Põhja-Aafrikas ja Keskel-Lähis-Idas meil ka mitmed lepingupartnerid teeme koostööd äh, ka nende riikidega ja ka teatud Ladina-Ameerika riigid on üha rohkem huvitatud energiaharta kavandamisest, äh, eriti kuna ka seal on üha rohkem huvitatud vabast turust ja on ka poliitilist süsteemi muudetud, nii et Kolumbia, Mehhiko, Tšiili, Peruu on need riigid ja ka Aafrikas on huvi tõusnud äh, eriti just lõ-, Saharas lõunapoolsed riigid nagu ka Mauritaania, Niiger, Nigeeria, Mosambiik, Tansaania ja Angola on huvi üles näidanud. Te näete, et tegemist on kas energiatootjatega või uute riikidega, kes on energiasektorisse sisenenud. siin ka väike ülevaate põhimõtetest nagu härra esimees täiesti õigesti mainis, sooviti energiavarustuskindlust parandada, kui energiaharta välja töötati. ja toona lihtsustati, üritati lihtsustada siis suhtlemist ka Moskvaga. nüüd on aga hakatud ka liikuma lõuna poole, kuid põhimõtted on jäänud samaks kuidas energiavarustuskindlust parandada energiaharta kaudu? me soovime luua sellise õhkkonna, mis soosiks nii ettevõtteid kui ka investeerimist uutesse tehnoloogiatesse, on väga tähtis see eh, nii nende riikide jaoks, kuhu investeeritakse, kui ka investoritele, et nad teaksid täpselt, millised on mängureeglid. parema, tõhusama energiaturu väljatöötamine on väga tähtis sest piirkondlik energiaalane koostöö on väga tähtis tagamaks edu. ei ole mitte ühtegi sellist lahendust, mis sobiks ainult ühele riigile ja kehtiks ühele riigile. ei ole ühtegi riiki, mis saaks ise oma energiaprobleemid lahendada, nii et tegemist on tõesti piirkondliku ja turupõhise koostööga. energiatõhususe tagamine, see on ka väga tähtis, sest energiakulud mängivad väga tähtsat rolli, tuleb mõelda ka kliimamuutuste peale, energiavarustuskindluse peale. nii et energiatõhususe parandamine on parim võimalus ja tee praeguste probleemide lahendamiseks. meil tuleb ka vähendada keskkonnaprobleeme ja suurendada turvalisust, see läheb täpselt samas suunas ja äh, Äh, peegeldab ka neid äh, arutelusid, mida just enne minu ettekannet siin komisjonis peeti siis energiaharta lepingu jaoks on väga tähtis ka see, et lepitusmenetlus on ette tähtud, on erinevad lepitusmenetlused ette nähtud, näiteks riigi ja riigi vaheline arbitraaž, samamoodi investori ja riigi vaheline vahendus. Ähm, ka samamoodi ka transiidi küsimuste lahendamine erinevate huvikonfliktide lahendamine ja nii edasi. mida on nüüd veel vaja teha, kuhu poole me liigume? Hollandi valitsuse kutsel oleme kavandanud äh, välja uue deklaratsiooni, mis arvatavasti maikuus kaks tuhat viisteist Haagis alla kirjutatakse Te olete näinud läbirääkimiste tulemust lepingu osapoolte ja uute liituvate eh, riikide vahel, see on ka teile laiali jagatud, vähemalt sekretäriaadile edastasime selle, me soovime, et liikmesriigid toetaksid eh, seda ja ka Euroopa Liidu toetus on väga tähtis. põhjus, miks me üritame energiaharta põhimõtte standardeid äh, kogu maailmas rakendada, on see, et arvatavasti on tegemist viimase võimalusega, kus meil on võimalik äh, uuel energiaturul paika panna need põhimõtted, mis on Euroopa Liidus välja töötatud ja ka uued mängureeglid. kui me soovime tugevamat toetust üleilmsel tasandil energiakoostööks, mis toimiks nendel põhimõttel, mis on Euroopa Liidus ja liikmesriikides paika pandud, siis Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad järgnevatel aastatel vastu võtma uued põhimõtted, mis on erinevate energiavõimukeskuste poolt välja töötatud. lõpetaksin siin, härra esimees, ja olen valmis vastama küsimustele Director, for your presentation. aitäh teie ettekande eest. kolleegid, kas soovite teha märkusi? härra Rüübich, palun. jah, suur tänu. energiaharta mängib väga tähtsat rolli tulevases koostöös ja sellepärast usun ka mina, et Euroopa Parlament on vägagi huvitatud sellest, äh, kuhu suunas arengud lähevad ja millised on äh, parandamisvõimalused. eriti just äh, praeguses, praegusel ajal, kus energia on poliitiliste vaidluste keskmes, on meie jaoks tähtis tegelikult konflikte ennetada enne, kui nad tekivad ja toetada koostööd kas teil on mõtteid selle kohta, kuidas Euroopa välisteenistus näiteks võiks siin poliitilises mõõtmes äh, tegev olla ja kas teil on ka mingeid soove, mida võiks ära teha? kolleeg Kelly. härra Kelly, palun uh,. aitäh energiavarustuskindlus ja energiahinnad on Euroopa jaoks ülitähtis küsimus järgnevatel aastatel eriti kui mõtleme Euroopa taasindustrialiseerimise peale ja konkurentsivõime parandamise peale. nii et energiaharta on tõesti väga tähtis osa sellest. Venemaa rünnakud meie idapiiridel. milline mõju on sellel energiaharta tulevikule, mida on võimalik selles osas ära teha, selleks et tegeleda nende küsimustega, mis on väga tõsised eriti just energiavarustuskindluse ja nõudluse ja pakkumise tagamise ja tegelikult ka äh, pakkumise hinna osas. mul on kaks küsimust teile, ütleb härra Puusek. esiteks, kõikide meie Euroopa Liidu määruste ja siseturu määruste kooskõla energiaharta lepinguga. ma loodan, et nad on kooskõlas ja ma loodan, et nad on sajaprotsendiliselt kooskõlas, aga ma tahaksin teie käest teada saada, kas see ka on nii? teiseks energiaühenduse riikide toetamise võimalused, need kaheksa riiki, meie piirid Ukraina, Moldova, Gruusia ja viis Balkani riiki, kes kasutavad ka energiaharta lepingut. Nende olukord on vahel raske, sest nad sõltuvad välistest tarnijatest. me sooviksime ja üritame ka neid aidata. võib-olla lepinguga seotud tegevus aitaks neid riike, kuidas teie seda hindate? aitäh, kui rohkem küsimusi ei ole, siis ma vastu-, vastan kohe nendele küsimustele. teeme koostööd komisjoni ja Euroopa välisteenistusega. ma arvan, et äh, see küsimus on väga õigel ajal esindatud, sest praegusel hetkel on energiaharta laienemas. tõesti, energiahartal on väga vähe inimressursse, meie sekretäriaadis on kokku umbes kolmkümmend töötajat, nii et me loodame ja arutame ka seda küsimust, et kas institutsioonid saaksid meid äh, toetada ka Euroopa diplomaatia kaudu. energiahartaga liitumise kutse peaks minema ka läbi välisteenistuse diplomaatiliste kanalite, see on väga tähtis, eriti kuna G kahekümne riigid on üks väga tähtis koht, kus saaks seda arutada mis puudutab äh, taasindustrialiseerimist ja mis mõjud on Venemaa rünnakutel Euroopa Liidu idapiiril. see on ka seotud kahe viimase küsimusega. ütlen väga selgelt, Vene Föderatsioon rakendas lepingut üheksakümmend neli kuni kaks tuhat üheksa. kahe tuhande üheksandal aastal lõpetati lepingusätete rakendamine põhjuseid oli mitu, aga üks tähtsamaid põhjuseid oli see, et Venemaa valitsus võttis kaks tuhat kolm, kaks tuhat neli vastu otsuseid Jukose varade kohta, mis olid vastuolus energiaharta lepinguga ja meil oli ka äh, lepitusmenetlus, mis pärast kümmet aastat lõppes sellel suvel ning Vene Föderatsioon pidi maksma kompensatsiooni Jukose investoritele viiekümne miljardi USA dollari suuruses ja see on kõige suurem trahv, mis üldse on olnud energiaharta raames või ka teiste investorikaitselepingute raames. see otsus ei ole veel täielikult rakendunud, sellepärast et Vene föderatsioon palus äh, Hollandi kohtus see otsus kõrvale jätta, aga see väga palju mõjutab Euroopa energiaga varustamise kindlust sest äh, investorid võivad nüüd Vene valitsuse varade või ka Venemaa valitsuse kontrollitud ettevõtete varade külmutamist. transiidi tagamine Ukraina kaudu, seal on meie põhiline gaasitoru. probleemiks on see, et äh, kaks tuhat et energiaharta on nagu meede, mida me saame kasutada, aga tähtis on see, et lepinguga liitunud riigid kasutaksid seda meedet. ma ei tea, miks kahe tuhande kuuendal või kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ei kasutatud seda lepingut. nii et riigid eelistasid äh, poliitiliselt kokku leppida, selle asemel, et kasutada olemasolevaid õiguslikke meetmeid, mis olid nende kasutada me leiame, et kui kahe tuhande üheksandal aastal oleks energiaharta lepingut äh, kasutatud, siis kui eelmine tüli küsimus lahendati poliitilisel tasandil, siis praegune olukord oleks palju kindlam ja paremini etteennustatav. sest praeguse kriisi vundament laoti juba kahe tuhande üheksandal aastal. siis, kui oli gaasikriis nagu te teate, kõikide õiguslike äh, küsimuste puhul on ka siin nii, et mida rohkem, nii palju kui on juriste, nii palju on ka arvamusi. Vene Föderatsioonis Vene Föderatsioon on kahtluse alla seadnud energiaharta äh, lepingu ja kolmanda energiapaketi kooskõla kuna kahe tuhande üheksandal aastal Venemaa ise enam ei, või lõpetas rakendamise, siis nad ei ole seda kunagi ametlikult äh, küsimusele seadnud, nii et ükski sõltumatu kohus ei ole selle küsimusega tegelenud, et sellepärast on väga raske öelda, kas energiaharta lepingut kolmanda energiapaketiga rikutakse või mitte. nii nagu Venemaa on seda väitnud. nii et meil ei ole siin sõltuvatut analüüsi vastavalt meie sekretäriaadi hinnangule me me tõesti jälgime väga täpselt, et kas see lahtisidumine nüüd võib olla rikkumine või mitte, nii et meil on siin tõesti vaja Äh, siin mingit lõplikku hinnangut ja arvamust. ja mis puudutab äh, energiavarustuskindluse tagamist energiaühenduse riikides, äh, suuremas osas riikides, võib-olla välja arvatud Serbias ja Montenegros, Montenegro on küll ratifitseerimas, et nad on juba tegelikult energiaharta lepingu liikmed ja me usume, et energiavarustuskindluses on üks väga tähtis nüanss, tagamaks äh, head stabiilset investeerimiskeskkonda nendes riikides. energiahartaga on võimalik äh, energiavarustuskindlust tagada, nii et kui meil on mängureeglid paika pandud ja kõik äh, liikmesriigid, mis on kaasatud sellesse lepingusse ja mis on lepingupooled ja peavad reeglitest kinni, siis kogu see süsteem toimib kui riik ei soovi reeglitest kinni pidada või rikub neid, siis äh, lepingul on teatud äh, meetmed, kuidas neile survet avaldada ja neid karistada. aga tegemist ei ole mitte reaalajas tege-, toimiva süsteemiga, vaid äh, selle protsessi käimalükkamiseks on vaja aega. Serbia liitumine energiaharta lepinguga aitab meil äh, pildi paika panna, siis oleks kõikidel Balkani riikidel samad tingimused. energiaharta eesistumine läheb kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, Gruusiale ja sellega on meil võimalik, meie Gruusia partneritel võimalik kasutada täiel määral ära mitte ainult energia äh, ühendusest tulevaid eeliseid, vaid ka energiaharta lepingust tulevaid eeliseid. nii et meil on tõesti neid meetmeid vaja nutikalt ja oskuslikult ära kasutada. aitäh! aitäh, härra peasekretär! kuna kolleege ei ole siin kohal, väga paljusid kolleege, oli minul ka võimalus küsimusi esitada lõpuks ja anda oma panuse siia debatti, see on suurepärane, sest äh, tavaliselt meil ei ole selleks aega. ja lõpetuseks tahaksin ütelda, härra peasekretär, tänan teid suurepärase töö eest, aitäh selle esitluse eest. nüüd ma tahaksin ütelda paar sõna ka poola keeles, mis on väga oluline tõlgid on olnud meiega siin juba kaks päeva, ütleb härra esimees, ja nad on teinud suurepärast tööd ja ma tahan öelda Poola tõlkidele, et ma olen neid tähelepanelikult kaheksateistkümnendalt kanalilt kogu aeg kuulanud ja ehkki ma aeg-ajalt räägin inglise keelt, kuulan ma ikka alati Poola kanalit number kaheksateist. tänan kõiki tõlke, kes on kaks päeva siin meiega koos tööd teinud. daamid ja härrad, me ei ole ajast üle läinud esialgselt pidime me ju ka lõpetama kell viis ja ma näen, et kell on täpselt viis. nii et isegi, kui me muutsime natukene päevakorda, ei tähenda see seda, et me hiljem lõpetame. tänan teid kõiki. järgmine koosolek toimub äh, pärast äh, talvevaheaega jaanuarikuus ja loodetavasti kohtume siis uuel aastal, loodetavasti teie kõigiga, aitäh!